Please take a seat, take a place. Wznawiam posiedzenie. E, Lugupeetud kolleegid. mul on väga uhke tunne ja rõõm, et mul on võimalik istuda selle laua taga koos oma kuue asepresidendiga ja kvestoritega minu kõrval on naiste õiguste komisjoni esinaine. niisiis, minu jaoks on väga suur auasi, et mina saan juhatada seda sessiooni. ja nüüd räägin teile seda, mida te ilmselt juba teate, nimelt et meie järgmiseks päevakorrapunktiks on rahvusvahelise naistepäeva sajanda aastapäeva tähistamine. kõigepealt üks lühikene teemakohane film.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

panie i panowie posłowie lugupeetud daamid ja härrad kolleegid kallid külalised kaheminutiline film ei saa katta kõike viimase vii-, viimase saja aasta jooksul toimunut. selle aja jooksul on meil õnnestunud Euroopat muuta eurooplastena on meil põhjust uhkust tunda selle asja üle. loomulikult teadvustame me vägagi hästi, et pikk tee on veel vaja käia. poliitikas on esindatud liiga vähe naisi. kolmkümmend viis protsenti Euroopa Parlamendi saadikutest on ainult naised tõsi ta on, et see par-, see näitaja on pisut kõrgem kui liikmesriikide parlamentides, aga piisav pole ta sellele vaatamata. meie täitevorganites siin parlamendis on naiste protsent üle neljakümne, see valmistab meile rõõmu. aga milline näeb Euroopa Parlament välja kolme aasta pärast, pärast järgmisi valimisi? see sõltub valitavatest saadikutest. ja liikmesriikide parlamentide kohus on kindlustada, et ähm, Euroopa Parlamendis oleks rohkem naissaadikuid. sellepärast kutsume ka üles liikmesriikide parlamentide kolleege võtma vastu vastavaid otsuseid ning õiguslikku raamistikku selleks, et aidata kaasa naiste arvu suurendamisele Euroopa Parlamendis. põhjust on uhkust tunda ka selle üle et, et üheksakümmend viis protsenti meie personalist on naised, viiskümmend protsenti meie personalist ju tegelevad tegelikult parlamendi tuumikküsimustega. kui ma olin Poola peaminister, siis oli eh, naiste esindatus kõrgetel kohtadel kuskil viiekümne protsendi lähedal ja tegelikult seda ei ole siiamaani õnnestunud ehm, ületada, seda protsenti Euroopa Parlamendi presidendina olema ma alati nõudnud naiste arvukat esindatust Euroopa Komisjoni tippametites ja ka teistes institutsioonides. mul on väga hea meel, et ähm, välisasjade kõrgeks esindajaks on proua Ashton. naiste kõrge protsent Äh, on kasulik mitte ainult naistele endile, aga see on kasulik ka ähm, ettevõtetele ja institutsioonidele, kus nad töötavad. meie kohus on kindlustada, et naised saavad meestega võrdse töö eest ka võrdset palka. teame, et naised võitlevad väga tõhusalt demokraatia ja inimõiguste eest. ja siinkohal teengi teile sügava kol-, kummarduse teile, minu kolleegidele Euroopa Parlamendis. ja siinkohal äh, mõtleksin ka Põhja-Aafrika naistele, neile, kes praegu mõ-, võitlevad vabaduse ja demokraatia eest. ärgem unustagem, et Leila Zana ja Damas Maiko, muud sellised suured naised mm, on korda saatnud väga suuri asju, seda teame ka seoses Sahharovi auhinnaga. me oleme selle vastu, et naistelt võetakse väärikus mingisuguse süsteemi või usu huvides. me oleme vastu naistele vähemate õiguste andmiste, andmise eest kui meestele daamid ja härrad, kolmandal novembril tuhat seitsesada üheksakümmend kolm, kakssada kaheksateist aastat tagasi, siis olümpiate koš ähm, äh, kallal viidi täide surmanuhtlus Euroopas. tema oli see, kes oli valmistanud ette naiste õiguse deklaratsiooni tuhat üheksasada kuus oli see aasta, kui Soomes said naised valimisõiguse ja see oli esimene selline riik. Neist aegadest oleme saavutanud suurt edu võrdsete võimaluste ja võrdsete õiguste osas ja siinkohal sooviksin rõhutada ühte minule väga olulist asja. kaheksas märts on rahvusvaheline naistepäev, nii see tõesti on aga meil on see päev ka selle, selleks, et ähm, ülejäänud aasta jooksul samuti peaksime meeles naiste ja meeste või-, võrdseid õigusi. võrdsed õigused peaksid antama kõikidele meile kogu aasta jooksul ja mitte pelgalt kaheksandal märtsil. nii et selle asja peale me peaksime mõtlema aastaringselt suur aitäh! ja nüüd annan nõukogu nimel äh, sõna proua Görile. aitäh, esime-, aitäh, president, lugupeetud saadikud, sooviksin teie poole pöörduda tänasel äh, erilisel päeval oma emakeeles ehk ungari keeles kui naistepäeva hakati tähistama, siis sugudevaheline võrdsus oli midagi väga uut. praegu peetakse selle, seda tänapäevase ühiskonna üheks nurgakiviks. Ehm, tähtis on inimväärikus, mida saaksid nautida nii naised kui mehed. paraku on teatud erinevusi naiste väärikuses erinevates kohtades ja me peaksime seda arvestama. on vägagi ilmekas asjaolu, et äh, see, selle päeva tähistamine äh, toimub vahetult pärast naiste vaesuse arutamist. vaesus ja Euroopa Liit, varem ei oleks neid sõnu samas lauses öelnud, aga paraku kriis kõige valusamalt lõi just nimelt nende inimeste pihta. ja sellepärast me oleme kohustatud midagi ette võtma. siinkohal tuleb arvestada ka seda, ähm, et vaesed on just nimelt naised palju, äh, paljudes kohtades üle kogu maailma Äh, on peret, on äh, murtud või, või äh, poolikuid perekondi ilma perekonna peata ja nii edasi. Ungari priori-, Ungari eesistumise osas on palju selliseid küsimusi, mis edendavad naiste tööhõivet. üks nendest on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia millel on omad tööhõivealased eesmärgid, mis annavad oma panuse vaesuse vähendamisele. naiste tööhõive äh, aitab parandada naiste väärikust, see annab võimaluse naistele vabalt otsustada ja oma elu ka vabalt elata. põhiinitsiatiivid, äh, vaesuse platvorm näiteks, kriipsutab alla ka seda, kuivõrd oluline on äh, Ähm, naiste ja meeste seisundi vahe või olukorra vahe võib pidada öö, ähm, omamoodi saavutuseks, et eile EBSCO nõukogus võeti vastu Euroopa sugudevahelise võrdsuse pakt. me ei tohiks unustada naiste erilist sotsiaalset rolli. me peame ühitama töö- ja pereelu, ning peab olema kindlasti valikuvabadus. sellepärast teeme me tööd direktiivi kallal, mis edendaks äh, rasedate naiste äh, ja hiljuti sünnitunud naiste ning äh, rinnaga toitvate naiste tööohutust ja töötervishoidu. samuti püüame edendada teadlikkust sotsiaalsete ja demograafiliste probleemide osas sellepärast ongi meil demograafia teemaline nädal plaanis, kus on kaasatud väga palju vabaühendusi ning kus osalevad sotsiaalministrid. selle nädala eesmärgiks on arutada meetodeid ja viise, kuidas õnnestuks Euroopas sündivust tõsta. erilist tähelepanu peame me töö, pöörama nendele naistele, kes kuuluvad äh, problemaatilisematesse rühmadesse või, või kergemini haavatavatesse rühmadesse. siinkohal tuleb mängu äh, juuni ülemkogu proua Jaruka ja teised on andnud omapoolse panuse sellesse teemasse, kindlasti me peame öö, äh, mõtlema Rooma naiste peale, perekonna öö, ähm, ja, ja, ja nende panuse peale perekonna kooshoidmisel. ja lõpetuseks veel üks märkus ajalugu on meid õpetanud, et kui naised ei saa aktiivselt ühiskonnaelus osaleda, ei saa rääkida ka mingisugusest kodanikuühiskonnast. Teie, härra president, rääkisite naistest, kes nõudsid Kairos Tahriki väljakul vabadust. ka nemad soovivad tulevikku vormida. Nende püüdluseid ja jõupingutusi peab Euroopa Liit toetama ilma igasuguste stereotüüpidega, tüüpideta ja tegema seda avatult. Uh, ma annaksin nüüd uh, sõnavõtuks sõna Jose Manuel Barrosole, Euroopa Komisjoni presidendile. tänan, president. nõukogu eesistuja, daamid ja härrad, parlamendiliikmed täna me meenutame nende naiste hääli, kes märtsis kaks tuhat üksteist lahkusid Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist. et valimine kaitsta naiste õigust valimisele ja parematele töötingimustele. president katkestab ja palub parlamendiliikmetel istuda kohtadele ja lõpetada arutelud saalis, kuna praegu toimub äh, pidulik istung. kolleegid, palun istuge kohtadele. härra president, te võite alustada algusest peale, kui te soovite täna me avaldame tunnustust sajandile, mille jooksul on toimunud võitlusi ja saavutatud edu ja see on toonud meile kõigile kasu. milline oleks demokraatia ja konkreetsemalt Euroopa demokraatia, mida esindab Euroopa Parlament, kui naised poleks aktiivselt selles kaasa löönud? milline oleks meie ühiskond, meie majandus täna eh, ilma naiste andeta? väga paljudel aladel nai-, Euroopa naised on muule maailmale eeskujuks. meie ühiskonnas kuulub naistele ka võtmeroll ja see on inspiratsiooniallikaks eh, naistele maailma teistes osades ja siin ma tahaksin viidata naiste julgele võitlusele Põhja-Aafrikas, kes seisavad õlg õla kõrval oma meeste kõrval ja vastustavad diktatuuri ning soovivad kehtestada demokraatiat. eurooplaste aktiivne osavõtt poliitilises ja majanduses elus on saanud võimalikuks tänuks nende meelekindlusele ja meil on hea meel, et Euroopa on sellisel põhimõttel üles ehitatud, mille üheks põhialustalaks on meeste ja naiste vaheline võrdsus ja seda põhimõtet tunnustatakse ka Lissaboni lepingus. aastate jooksul on võrdse kohtlemise ja integratsiooni teemal vastu võetud mitmeid õigusakte Euroopa poliitikas, mis on võimaldanud meil eh, Äh, liikuda sellise ühiskonna poole, kus on võrdsem tööjõuturg, kuid täna me peame avaldama ka meelehärmi selle üle, mis on veel äh, vastuvõetamatu, sallimatu. keskmine naiste tööhõive määr kuuskümmend kaks koma viis protsenti on naiste puhul ja kaheksakümmend protsenti meeste puhul. edu hariduse valdkonnas naiste puhul pidevalt kasvab kuid see on vastuolus nende karjäärivõimalustega ja see on pettumust valmistav. naised on enamasti tööl äh, madalamalt tasustatud töökohtadel äh, ja mehed nendel töökohtadel, kus on vastutus suurem. meeste ja naiste palgavahe on umbes kaheksateist protsenti. mis tähendab seda et, et kakskümmend protsenti, kakskümmend kaks protsenti naistest, kes on vanemad kui kuuskümmend aastat, võivad sattuda vaesuse piirile, kuna pensionid ei ole piisavalt suured ja see ei ole vastuvõetav ja seda olukorda tuleks muuta äh, arvutused selle järgi, et kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti Euroopa naistest on kannatanud füüsilise vägivalla all vähemalt üks kord elus on näitaja, mis on täiesti vastuvõetamatu. kas seda olukorda tuleb muuta? täna me peame uuendama võetud kohustusi, ette kutsuda koos selle nimel, et meeste ja naiste vaheline võrdsus saaks tegelikkuseks. me kõik saaksime sellest kasu nii sotsiaalse kui majandusliku ühtekuuluvuse läbi ja, ja konkurentsivõime kasvu läbi septembris kaks tuhat kümme komisjon kiitis heaks strateegia, milles kiideti heaks neli prioriteetset tegevusvaldkonda, äh, äh, võrdsus tööjõuturul, majanduslik iseseisvus meestele ja naistele, võrdne palk, äh, võrdsus ametikohtade täitmisel ka väljaspool Euroopa Liitu. komisjon alati toetab neid naisi, kes mujal maailmas võitlevad iga päev selle nimel, et saada juurdepääs haridusele, tööle, äh, naised, kes võitlevad demokraatia edendamise eest, äh, vabaduste ja poliitiliste ning kodanikuõiguste täitmise eest. komisjon andab ennast kõik selleks, et panustada nende eesmärkide saavutamisesse, kuid me ei tohi unustada Äh, seadusandlus, isegi kui seda korralikult äh, jõustatakse, ei lahenda kõiki probleeme. on vaja muutust suhtumistest. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, täna äh, me meenutame neid naisi, kes võitlesid võrdsuse eest, täna Euroopas me võime väita, et Euroopa Liitu ei oleks võimalik olnud üles ehitada ilma Euroopa naisteta, kõikide Euroopa naisteta, kes on andnud olulise panuse meie projektide, mille aluseks on väärtused, sealhulgas ka meeste ja naiste vahelise võrdsuse põhimõte. tänan teid tähelepanu eest! Thank you! pani Eva-Britt Svensson w imieniu tänan, järgmisena saab sõna proua Eva-Britt Svensson naiste õiguste komisjoni nimel. Yeah. Okay. Tack, herr talman. Man eh, föds inte till... tänan, president. Eh, naiseks ei sünnita, naiseks saadakse. see tuntud tsitaat näitab, et, et äh, mõeldakse selle peale, kuidas mehed ja naised kehtestavad meie valikutele elus teatud standardeid äh,. valikud sõltuvad meie sugupoolest ja mitte niivõrd meie huvidest, meie oskustest, meie pühendumisest. soolised stereotüübid seavad mehed ja naised eraldi kastidesse ja sada aastat võitlust võrdsuse eest ei ole suutnud äh, likvideerida neid soolisi stereotüüpe, kuid me ei ole enam valmis ootama sada aastat lisaks ja nende sooliste stereotüüpide ja standardite tõttu üheksakümmend seitse protsenti Äh, suurematest ettevõtetest on juhitud meeste poolt. naised teenivad vähem, meeste, naistel on ebakindlad töökohad, kui neil üldse töökoht on. et naised äh, teevad tasustamata kodutöid, et äh, nendel lasub peamine hoolitsus laste eest, et nad on sageli vägivalla ohvrid, kaasa arvatud ka perekonnas, et nad on sageli seksuaalsete kuritegude ohvrid ja et naisi müüakse äh, seksitööstuses nagu kaupa. me näeme, et vaesusel on naiste nägu. ja selle põhjuseks on meie ühiskonnas valitsevad erinevad standardid. suurt edu on saavutatud selle sajaaastase võitluse jooksul kui ma näiteks võrdlen minu võimalusi elus valikuid teha äh, minu ema ja vanaema võimalustega. Äh, seeläbi ma näen, et edu on saavutatud, kuid väga palju on vaja veel ära teha. Äh, seetõttu võitlus jätkub ja seda iga päev ja mitte ainult kaheksandal märtsil suur tänu ja järgmisena annaksin ma sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Liivia Järokale. palun. lugupeetud president, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, täna tähistame rahvusvahelise naistepäeva sajandat aastapäeva. üheksateistkümnendal sajandil naised äh, tööturul nõudsid võrdseid palka võrdsete, võrdse töö eest, sellest on möödunud sada viiskümmend aastat, tuhande kaheksasaja viiekümne seitsmendal aastal nõudsid nad võrdset paik, palka võrdse töö eest, aga see eesmärk pole siiani saavutatud. viisteist protsenti teenivad naised vähem Euroopa Liidus kui mehed, Ungaris on see näitaja kuusteist koma viis protsenti, hoolimata sellest, et suurem osa maailma rahvastikust on naised, kuulub neile ainult kümme protsenti maailma jõukusest. palgavahe on endiselt suur ja naiste roll äh, peres nõuab toetamist. me ei taha lubada seda, et laste saamine viib naised vaesuse ohtu, laste saamine, ema olemine ei tohi olla ebasoodus ähm, naiste jaoks, see on üks oluline eesmärk meie Euroopa Liidu ja ÜRO jaoks senistest pingutustest pole olnud piisavalt kasu, naised ei ole võrdsed, on mitmekülgne diskrimineerimine, vägi, koduvägivald ja naistevastane vägivald, mis meile endiselt probleeme valmistavad suur tänu! kallid kolleegid, palun lõpetage arutelud meie täiskogu saalis. ja järgmisena annaksin ma sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Tomson-Breitale. Äh, austatud president, kallid kolleegid, täna tähistame sajandat naistepäeva aastapäeva, sada aastat tagasi tuli tähistasime me esimest korda naistepäeva ja sada aastat tagasi võitlesime me selle nimel, et saavutada naiste hääletamise õigus, valimisõigus, mis tänaseks on äh, täiesti loomulik aga siiski täisvõrdõiguslikkuse suunas on meil veel pikk tee minna, tahaksin rõhutada, et naised peavad olema esindatud otsustamisprotsessides kõikidel tasanditel, naised peavad olema esindatud poliitikas, nähtavad poliitikas, aga nad peavad olema nähtavad ka majanduselus, naised peavad olema ka pankades, me ei saa poolt rahvastikku jätta välja oluliste majandusotsuste langetamise protsessis, see poleks mingisugune demokraatia me peame äh, kasutama kõiki neid andeid, mis meil on ja kui me seda ei tee, on mängus meie konkurentsivõime ja seetõttu tervitan ma proua Redingi algatust Naised Euroopa ettevõtete nõukogudes on väga hea, et Euroopa Liit on jällegi liidri rollis võrdõiguslikkuse võitluses, aga me peame kandma hoolt selle eest, et me ei räägi mitte ainult sümbolitest siin, vaid ka tegudest ja see saab ka reaalsuseks, suur tänu! ja järgmisena liberaalide ja demokraatide nimel proua asepresident äh, Silviana Kohmerin. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad! inimõiguste ülddeklaratsioonis äh, esimesed kaks artiklit viitavad kõigi inimeste võrdsusele ja on öeldud, et kõik inimesed on võrdsed ja vabad ja nad on äh, sündinud väärikatena äh, ja nad peavad suhtuma üksteisesse vennalikult, tegemist on suurepäraste deklaratsioonidega, aga sada aastat pärast esimest rahvusvahelise naistepäeva tähistamist ei ole me veel saavutanud täi-, täieõiguslikku võrdsust naiste ja meeste vahel. Euroopas on saavutused küll suured ja täna ei räägi me mitte ainult juriidilisest võrdsusest meeste ja naiste vahel, vaid oleme saavutanud ka teistes valdkondades äh, mitmesuguseid võrdsuse näitajaid, tahaksin äh, tänada kõiki neid, kes on äh, selle võrdsuse nimel võidelnud möödunud aastate käigus, kuid täna me räägime Äh, endiselt võrdsusest äh, ja sellest, et äh, ka mehed peaksid võitlema selle nimel, et jagada vastutust kodu- ja tööelu ühendamise vastu vahel, et naisi saaks kaasata ettevõtete juhatustesse ja kindlasti võib öelda, et Põhja-Aafrika naised suunavad oma pilgud Euroopa poole ja võtavad eeskuju Euroopa naistest, kõik tahavad elada oma elu nii, nagu nemad tahavad võrdsust ei saa võtta enesestmõistetavana tänases maailmas no, rahvusvahelise naistepäeva käigus, aga peaksime tähistama ennekõike naiste vabadust. suur tänu! ja siis Rebecca Harms Roheliste nimel järgmisena, palun! lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad! et nais-, rahvusvaheline naistepäev ei ole ähm, tegelikult piduliku tähistamise päev, me peame nõudma sellel päeval täieõiguslikku võrdsust, tähistame äh, naistepäeva sajandat aastapäeva, me peaksime sellisel päeval heitma pilgu tagasi ja hindama saavutatut. mina pean ütlema, et võrdsus äh, põhiseadustes, äh, deklaratsioonides öö, tuleb viia praktiliselt ellu, selleks on meil vaja vastavaid seadusi, meil on vaja kvoote. heitkem näiteks pilk Euroopa Liidu institutsioonidele. Euroopa Liidu institutsioonides pole olukord sugugi parem kui ettevõtete tipus. tippametikohtadel on naisi vähe, neid tuleb tikutulega otsida, proua Reding, härra Barroso, meil on vaja tõeliseid ja väga rangeid kvoote. mulle oleks meeldinud, kui te oleksite andnud meile väga täpse ülevaate praegusest olukorrast, mis puudutab naiste naiste osalust, naiste protsenti tippametikohtadel Euroopas. minu meelest on häbiväärne, et naised, kellel on kõrged kvalifikatsioonid, ei ole endiselt jõudnud tähtsatele ametikohtadele otsustusprotsessis, kvoodid aitaksid meil seda saavutada, proua Reding. rahvusvahelise naistepäeva sajandal aastapäeval tahaksime me, et te teeksite avalduse, mis puudutaks kvootide süsteemi juhtivatele ametikohtadele naiste jaoks, nii et naised äh, Hispaanias Prant- ja varsti ka Prantsusmaal äh, juba saavad sellest kasu ja miks te siis äh, täna seda pole nautinud veel? ja järgmisena proua Marina Jannakaudakis konservatiivide reformistide poolt. ja eelmisel nädalal räägiti valitsuses Ühendkuningriigis sellest, kuidas naiste osalust suurendada ettevõtete nõukogudes, tegemist oli vabatahtlike Äh, eesmärkidega, kõik me oleme nõus, et ettevõtete nõukogudes on vaja rohkem naisi, aga mina ei ole nõus sellega, et meil on vaja kvoote selle saavutamiseks, see on liigselt patroniseeriv, eks ole. see on täpselt sama patroniseeriv kui naistele siin selles ruumis roosi kinkimine, kui me siia saali tulime, mina kingin oma roosi meesterahvale ja positiivses äh, vaimus tahaksin ma ka öelda, et Ühendkuningriik äh, saavutab edu äh, palgavahede vähendamisel ja praegused näitajad näitavad, et täistööajaga inimeste puhul on palgavahe kümme protsenti meeste ja naiste vahel, mis on praeguse aasta ajaloos madalaim. rahvusvahelisel naistepäeval tähistaks, tahaksin ma siinkohal ülistada ka emadust ja tõeline võrdsus tähendab võimalust valida ja mitte saada hukka mõistetud, ükskõik, kas naine on otsustanud olla sotsiaaltöötaja, automehaanik, ettevõtte nõukogus osaleja või koduperenaine ja ema, naine peab saama valida. tänan. proua Figureido kuue nimel tänan, president. me te-, tervitama vabaduse, sotsiaalse e, edu ja rahu nimel peetavat võitlust naiste poolt. täna tähistame siin sajandat naistepäeva aastapäeva. seni tehtust ei piisa selleks, et lahti saada eksisteerivast ebavõrdsusest muuhulgas tööturul ja ka palgad ei ole veel võrdsed. on ka raskusi näiteks erialase karjääri puhul. jätkuvalt on veel takistusi, näiteks ähm, on takistusi kõrgetele kohtadele pääsemisel ning ka poliitiku karjääris ning kriisi ajal on need raskused eriti suured. emadus on üks tähtsamaid asju, aga samal ajal naisi diskrimineeritakse just nimelt selle emaduse pärast, see on täiesti skandaalne kahekümne esimesel sajandil. sellepärast peame kutsuma üles solidaarsusele. meil on vaja jätkata võitlust, meil on vaja lahti saada ebavõrdsusest ja on vaja lõpetada ka naistevastane vägivald soolised stereotüübid peavad lõppema, on vaja liberaalsemat poliitikat. siin on otsapidi seos olemas ka teiste öö, äh, poliitikatega, naised peavad osalema poliitiliste otsuste vastuvõtmisel Euroopa Liidus. Äh, proua Pisotto, EFD. aitäh me oleme saavutanud palju oma eesmärkidest, aga mõned lahingud on veel eh, alustamata. täna me peame mõtlema võrdsusest teiste kultuu-, teistest kultuuridest pärit eh, naiste puhul, kes Euroopas elavad. me ei saa seda aastapäeva tähistada ilma, et jätame rõhutamata naiste rolli Araabia ja islamiriikides. vastasel juhul jätkuvad neil need probleemid, mis neil seni on olnud, mis otsapidi muutuvad meie probleemideks igal aastal on järjest rohkem selliseid koole, kus on olnud rohkem vägivallajuhtumeid, järjest rohkem eh, muslimnaisi langevad vägivalla ohvriks kodus. see tähendab seda, et on vaja poliitikaid, millega neid probleeme lahendada, siis veel sundabielud, naiste ümberlõikamine ja nii edasi me peaksime võitlema selle nimel, et Euroopas elavad naised, et nende õigused saaksid tagatud, just nimelt nende naiste omad, kelle, kes ei saa iseenda eest kõneleda. proua Nicole Sinclair, palun, sõltumat-, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed. aitäh ka mina sooviksin teha kummarduse kõikidele maailma naistele, kõikidele neile naistele, kes ülejäänud, kes möödunud saja aasta jooksul on võr-, võidelnud võrdsuse eest. tuhat ühe, tuhat kaheksasada üheksakümmend kolm anti Uus-Meremaal naistele valimisõigus ja seitsmekümnendal aastal minu kodumaal öm, ehm, sündis esimene võrdse palga seadus läänemaailmas ning äh, Ühendkuningriigis oli ka Euroopa esimene naissoost peaminister. mul on siiski tunne, et Euroopa Parlament on reaalsustaju kaotanud. ma olen igasuguse diskrimineerimise vastu, ka positiivse diskrimineerimise vastu, sellepärast et sellel igasugusel diskrimineerimisel tekivad ohvrid. Äh, naisi ei tohiks patroneerida mingisuguste kvootidega, kvoote ei ole vaja. vaja on paremat laste, eh, paremaid eh, lasteasutusi. Eh, kindlasti on vaja mõelda riski hindamismeetodile ja nii edasi. positiivse diskriminaari, diskrimineerimisega seoses ehm, on piisavalt palju selliseid näiteid, mis näitavad, et elu naiste osas on hoopis raskemaks tehtud E, proszę Państwa, na tym kończymy nasze... Daamid ja härrad, me lõpetame nüüd selle osa ja hakkame nüüd hääletamisega pihta.